mis on konkurentsipoliitika aruanne kaks tuhat kaheksa äh, Sofi Intvelti poolt. Äh, siin on meil ainult kaks kõnelejat, proua Intvelt ja volinik Barnier. loodetavasti ei nõua kolmkümmend inimest, et äh, nad saaksid hiljem vaba mikrofoni all sõna aitäh. see raport võeti majanduskomisjonis suure enamusega vastu ja see on ühise töö, kõigi fraktsioonide ühise töö tulemus. tahaksin tänada kõiki variraportööre, kes hetkel siin veel kohal on, nii palju kui ma neid näen, selle suurepärase koostöö eest majanduskomisjon äh, eriti tervitab äh, seda, kuidas on rõhutatud tarbijate tähtsust. eelmine volinik Progruus tegi suurepärase töö ära te-, pannes tarbija konkurentsipoliitika keskmesse ja loodetavasti volinik Almunia sellega ka jätkab. sellega jõuan esimese suurema küsimuse juurde ja see on kartellide probleem. arutasime pikalt äh, selliseid küsimusi nagu kõige tõhusamad sanktsioonid, kõrgete trahvide ausus ja kriminaalkaristuste võimalus. aga enne kui ma detailsemalt seda käsitlema hakkaksin, meenutaksin Euroopa ettevõtetele, et parim garantii karistustest pääseda on mitte lihtsalt kartelle moodustada, sest te ehk arvate, et te suudate olla targemad kui Konkurentsiameti võimud, aga tegelikult äh, äh, kartellid ei ole mitte äh, kavalad, need on täiesti hukkamõistmist väärt. Äh, tervitame komisjoni samme konkurentsi vastase äh, käitumisega võitlemisega. meil tuleb see halba käitumist karistada, eriti korduvrikkujate puhul, aga samas peaks äh, see soodustama ka reeglitele vastavust. kõrged trahvid on tõhus vahend, aga ühtse instrumendina võivad nad olla liiga jäigad, seetõttu tahaksime, et komisjon tuleks äh, välja ettepanekutega, mis äh, teeks äh, selle, need vahendid tõhusamateks ja paremateks. tuleks vaadata selliseid küsimusi nagu individuaalne vastutus, ettevõtete läbipaistvus, Euroopa standardite areng, väljaarendamine prog-, ettevõtete pro-, programmides. teine võtmeküsimus on riigiabi ja, ja majandusraskuste tingimustes on antud väga palju välja riigiabi. me saame muidugi aru, et sellises eri, eriolukorras on vaja ka erimeetmeid, aga me ei tohiks siiski kaotada silmist seda, et riigiabil on teatud hind, see mõjutab konkurentsi ja see tekitab eelarve defitsiiti, riigi võlga ja see arve selle eest esitatakse tulevastele põlvkondadele. seetõttu, kallid kolleegid, on meil kohustus õigustada kõiki eurosente, mis siin kulutatud on, seetõttu on mul hea meel, et ma, rahan-, majanduskomisjon tahab, et komisjon tõsiselt hindaks eh, see, nende erakorraliste riigiabi andmiste eh, protsessi eriti riigiabi, mis on antud nii-öelda rohelisele taastamisele. kaks aastat tagasi veendi meid, et me nõustuksime majanduse päästemeetmetega ja riigiabi meetmetega, et see lubadusega, et see äh, toob endaga kaasa sellise juba pikalt veninud ülemineku jätkusuutlikule majandamisele kas see on nüüd seda siis kaasa toonud, kuidas on seda raha kasutatud, kes on äh, sellest saanud kasu ja kas nad on ka seda roheliselt tegutsenud, ka tahaksime saada äh, teada, äh, milline on mõjuhinnangu tulemus finantssektoris ja millised on võimalikud moonutused. nüüd vertikaalsed piirangud, teame, et hetke kokkulepe vaadatakse mais üle komisjon alguses võttis endale kohustuse Euroopa Parlamenti siin protsessis tihedalt kaasata, aga kahjuks äh, saan ma viimasest ettepanekutest lugeda meediast, kui ma palusin komisjonilt äh, siis samu dokumente, mis äh, pressile lekitatud olid, pidin ma väga tõsiselt käsi väänama, et see kätte saada ja ma olen sellest väga häiritud. komisjon peaks lõpetama äh, selliste asjade süstemaatilise ja meelega pressile lekitamise ja kui te lihtsalt eh, üritate meid veenda, et te seda ei tee, siis see, eh, see solvab meie intelligentsust. sisu poolest võimaldavad eh, komisjonid diskrimineerida internetikaubitsejaid, kellel ei ole tegelikku füüsilist poodi. palume, et komisjon selle olukorra lahendaks, sest kahekümne esimesel sajandil peaksime me julgustama äh, Äh, internetikaubandust mitte, aga seda lämmatama. Äh, me peame siin keskmisse panema tarbija huvi. Äh, palume komisjonil läbi viia pikaajaliselt juba veninud sektoriaalsed ülevaated, mis puudutavad reklaami, mida parlament on juba aastaid nõudnud, kui komisjon ei taha seda teha, siis tahaksime teada, miks ta seda teha ei taha. ja lõpetuseks, härra volinik, jah, see on viimane asi, mulle öeldi, et mul on kuus minutit, nii et ehk saate selle siis hiljem minu kõne eest maha võtta? Teil on äh, neli minutit, mitte sada neli minutit, see oli väga selgelt äh, välja toodud, aga palun jah, lõpetage. lõpetuseks, härra volinik, äh, me tervitame äh, Äh, väga volinik Almunia lubadust tihedalt kaasata parlamenti konkurentsipoliitika kujundamisse. majanduskriis on selgelt näidanud, milline on vajadus suurema demokraatliku legitiimsuse üle konkurentsipoliitikas ja seetõttu ma eeldan, et selle, see dokumendi intsident, mis puudutab vertikaalseid piiranguid, see oli lihtsalt viga me mõistame komisjoni sõltumatust liberaalina, ma kindlasti mõistan seda, aga siiski tahaksime, et komisjon väga tihedalt kaasaks parlamenti konkurentsipoliitika kujundamisse, nii nagu raport seda on välja toonud ja me kindlasti ootame komisjoni vastust. aitäh, et mulle rohkem kõneaega andsite uh,. The commission, Mr Barnier. Äh, härra volinik, härra Barnier, viis minutit, palun. aitäh, härra president. Äh, loomulikult uh, oma kolleegi ja sõbra Almunia nimel sooviksin tänada proua Intventi tema raporti eest äh, komisjoni kahe tuhande kaheksanda aasta konkurentsi raporti üle. sooviksin tänada ka härra Villanit äh, raportöörina, äh, raportöörina oma komisjoni nimel, kes on siia raportisse samuti panustanud me mõistame, et see aasta, selle aasta parlamendiresolutsioonidega tõusetub mitmeid küsimusi. see ei puuduta mitte ainult konkurentsipoliitika raportit, aga ka äh, liitumiste ja ühinemiste määrusi ja selle ülevaatamist. Teie resolutsioonist on, võib välja lugeda, et te tahaksite rohkem sisu tuua raportisse ja see resolutsioon on aluseks, eh, kuidas komisjon saaks pidada sügavuti dialoogi parlamendiga. olen täiesti kindel, et eh, härra Armunia hea meelega arutab asju edasi selle parlamendiga. see dialoog on äärmiselt oluline, et igasugune poliitika hästi töötaks, kaasa arvatud meie arvates ka konkurentsipoliitika. parlament ütleb, et tahaks, et komisjon, et konkurentsipoliitika töötaks kaasotsustuse kontekstis komisjon aga ei saa öelda seda, mida ütleb alusleping selle õigusliku aluse kohta, mis kehtib konkurentsipoliitika puhul, aga oleme valmis äh, juhtumi alusel vaatama üle, kas kaasatsustust on võimalik rakendada uute initsiatiivide puhul, äh, kui asi ei puuduta mitte ainult konkurentsi ja selles punktis, äh, nagu te teate, ütles volinik Almunia eelmises jaanu-, eelmisel jaanuaril, et parlamenti kaasatakse igasugustesse õiguslikesse algatustesse, mis puudutab äh, mm, karistuste määramist reegleid rikkunud isikute puhul. komisjon mõistab, et hetkekriis võib põhjustada küll eri, erakorralist tegevust, aga selle tõttu ei tohiks siiski pikaajalisi meetmeid muuta, me peaksime ära hoidma igasuguse konkurentsi moonutamise isegi äh, majanduskriisi ajal, samal ajal tuleb jääda siiski paindlikuks ja avatuks erakorraliste protseduuride kohal, kui see peaks olema vajalik. Äh, kaks tuhat kaheksa on muidugi majanduskriisi alguseks ja raport konkurentsi kohta sellest aastast näitab, millist ambitsioonikat tööd on teinud komisjon koos oma partneritega äh, nii Euroopa kui riiklikul tasandil. Äh, kõige hullema punkt saavutas kriis aastal kaks tuhat üheksa ja võtmepeatükk äh, aasta kaks tuhat üheksa raportis kindlasti keskendub majanduskriisi mõjudele. see raport peaks vastu võetama selle aasta teises pooles ja siis ütleb härra Mulmunia seda ka parlamendile ja see on võimalus parlamendi jaoks ja jällegi ka komisjoni jaoks äh, alustada äh, konstruktiivset debatti. proua Intvelt, oma sõnavõtu lõpupoole rääkisite te ka vertikaalsetest piirangutest ja tegite ettepaneku muudatuseks komisjon on enda arvates leidnud mõistliku tasakaalu, mis võimaldaks võimaldab äh, müüjatel valida ise oma jaotajad ja tingimuste koha pealt nendega ise kokku leppida, see puudutab nii füüsilisi poode kui interneti kaubitsejaid. nii suudetakse kaitsta oma brändi imidžit, samal ajal on äh, võimalus asju internetis müüa ja internetis kaubitsejad on võrdses seisundis äh, füüsiliste poodidega. meie arvates oleks äh, see hea panus, sest et komisjon ikkagi soovitab, soovib edendada internetikaubandust. vaba mikrofoni äh, sektsioon nüüd ja annan sõna härra Kellile. sõna soovib võtta kokku neli inimest Eh, kartellid eksisteerivad, eh, kartellide eksisteerimine, nende eksisteerimise tõestamine on kaks erinevat asja, Iirimaal eh, kultuur, põllumajandussektoris tundub paljudele tarbijatele, et moodustatakse kartell, tehased määravad kõik tingimused ühiselt, seetõttu hinnad Äh, tõusevad ja langevad väga ühiselt. seetõttu äh, hinnadiferentsiaal äh, on Iirimaa ja Ühendkuningriigi vahel väga suur, seda on äärmiselt keeruline tõestada, aga ehk härra volinik Barnier saab kasutada oma käes, enda käes olevaid võimalusi seda tõestada ja selle koha pealt ka midagi ette võtta, aitäh. härra Soop, üks minut, palun. või ähm, ma ei küsi teist mit-, teilt mit-, kui palju mul aega on, eeldan, et see on üks minut, nii et teen väga lühidalt, tahaksin tänada teid, härra volinik, äh, ja ütleksin, et äh, kontroll konkurentsipoliitika rakendamise üle on väga tarbijate huvides, seetõttu tervitame asjaolu, et komisjon nüüd esimest korda äh, on paika pannud eraldi peatüki konkurentsiõiguse ja selle mõju kohta tarbijatele ja see on eriti tervitatav pärast seda viieaastast perioodi, mis Euroopa Komisjoni konkurentsipoliitikal on olnud. Rak-, raske etapp selle konkurentsipoliitika rakendamisega, eriti mis puudutab riigiabiga liikmesriikidelt pankadele, see oli midagi sellist, mis aastal kaks tuhat kaheksa aset leidis aga nüüd tuleb sellest raportist selge sõnum, et komisjon peab siin väga täpset järelevalvet eh, teostama, et siseturg ja tarbijate huvid siin kahjustada ei saaks. neljandaks, äärmiselt oluline on see, kuidas tegeleda FKE-dega. raport ütleb selgelt, et eh, FKE-d eh, siit tuleb eriti arvesse võtta kartellidega vastu võitlemises ja internetituru eripärad, loomulikult on neid raske käsitleda, aga vastavalt majanduskomisjoni ettepanekule tundub meile, et see on enneaegne, aitäh. härra Sanchez Presedo. see konkurentsipoliitika aruanne, seal on üks peatükk kartellide kohta ja samuti ka ta äh, käsitleb see, see trahv, mida on äh, rakendatud ettevõtetele. ja tegemist on siis trahvidega, aga sealhulgas trahvidega konkurentside eeskirjade e-, eiramise kohta energiasektoris. sellised äh, trahvid Äh, on üks meede, meede, aga praegusel hetkel oleme me silmitsi riigiabi äh, andmise konkurentsi moonutava mõjuga. see äh, riigiabi on olnud majanduskriisil kasulik, aga, aga kui me võtame näiteks põllumajanduse, piimanduse, autotööstuse ja, ja muud sektorid, siis seal on veel mitmeid moonutusi ja ma toetan igal juhul seda raportit, aitäh, härra Bassides. suur tänu, härra president, lugupeetud äh, volinik. variraportöörina tahaksin ma kõigepealt avaldada tunnustust oma kolleeg Sofi Intveldile, kes on koostanud äh, sellise väga kvaliteetse raporti sellel teemal. komisjon peab äh, väga tähelepanelikult jälgima seda, mis toimub riigiabi valdkonnas. ka raport hõlmab riigiabi. majanduskriisi tingimustes lubati liikmesriikidel anda erakorraliste meetmetena ka riigiabi, austades, et arvestades seda, et loomulikult vajalikke riigiabi tingimusi täidetakse ja kõik on õiguspärane ning teenib seatud eesmärkide huve samas tuleks vältida konkreetsete turgude toetamist sellisel moel, sellepärast et selline lähenemine ei aita kaasa Euroopa Liidu äh, imagole maailma tasandil, aga samas me ei tohiks oma konkurentsi äh, positsiooni kaotada. energia on üks äh, valdkond, kus me ei ole saavutanud veel konkurentsivõime tasandit nagu muul. järgmine täiskogu äh, istung algab äh, kella üheksast äh, teisipäeval, üheksandal märtsil ja kestab väikeste pausidega kuni südaööni. tänase täiskogu istungi lõpetame, soovime kõikidele kolleegidele head õhtu jätku!